ja proua Jolie saab esimesena sõna. suur tänu, president. daamid ja härrad, volinikud, kolleegid. mul on au esitleda seda suulist küsimust Arengukomisjoni nimel paar nädalat tagasi võttis Arengukomisjon vastu teksti, mille kallal me tegime väga kiiret tööd, et see võetaks äh, täiskogul vastu enne, ennem Pittsburghi tippkohtumist. minu fraktsioon on ainuke, kes toetas selle küsimuse esitamist, äh, selle panemist päevakorda, aga minu arvates on see öö, äh, küsimus väga oluline, kui Euroopa Parlament soovib äh, mängida tõsist rolli Euroopa Liidu välispoliitika kujundamises ning selliste küsimuste tõstatamises. küsimus puudutab äh, Euroopa Liidu nõudeid äh, G kahekümne liikmetele, eriti meie Euroopa Liidust pärit G kahekümne liikmetele ning me soovime teada, kuidas komi-, komisjon soovib, kavatseb edasi tegutseda pärast Pittsburghi oktoobrikuus. me ei saa lihtsalt jääda sündmuste kommenteerijaks. see ei ole meie ülesanne, me peame tulema välja ise oma algatustega, me ei ole ajakirjanikud. meie kodanikel on meid vaja. ülemaailmne rahandus- ja majanduskriis on meie kodanikke mõjutanud, aga see on mõjunud palju raskemini arengumaade inimestele. kui vaadata kiireloomulist abi, siis väga vähesed riigid kvalifitseerusid selleks. Aafrika riigid moodustasid ainult üks koma kuus protsenti IMF-i ressurssidest, äh, mis eraldati kahe, G kahekümne Londoni kohtumisel, ülejäänud rahad läksid te-, äh, rikkamatele riikidele. me peame kaitsma küll oma inimesi, aga me ei tohiks unustada ka vaesust ja viletsust meie piiridest väljaspool, sest me vastutame osaliselt selle eest ning arenguabi peab kiireloomuliselt tugevdama. kõige häirivam on see, et liikmesriigid pole suutnud täita OSCE üleskutseid juba seitsmekümnendatest aastatest. eriti peame me parandama oma rahastusallikaid läbi re-, praeguse süsteemi reformi. arengukomisjon õhutab teid tegutsema, juurima välja maksuparadiise, võidelda öö, maksupettuste vastu ning öö, kapitali väljavoolu vastu arengumaadest. juunis Norras arvutati kokku, et kapitali väljavoog arengumaadest on kümme korda suurem kui meie arenguabi. see on tõsine probleem ning meil peab olema paigas tõsine finantsraamistik, tagamaks, et äh, oleks täielik läbipaistvus, kes maksab ähm, kellele, kus makstakse makse ja nii edasi. meil on radikaalselt tarvis reformida terve süsteem, et meil oleks läbipaistvus kaubanduses ja rahvusvahelises rahandussüsteemis. käesoleval aastal on veel palju teha, probleeme on palju, aga Euroopa Liit peab nende reformide puhul haarama juhtohjad. suur tänu, nüüd volinik Tehoht. Uh, härra president, kolleegid komisjonil oli roll eh, G kahekümne kohtumisel esindada Euroopa Liitu koos eesistujamaaga ning me kavatseme tõesti toetada kõige vaesemate riikide abistamist, eriti mis puudutab G kahekümne poolt endale võetud kohustusi. on vaja, et vaesemad riigid saaks piisavalt vahendeid lahendamaks oma probleeme, eriti võttes arvesse praegust kriisi. me peame parandama vaeste ja nõrkade riikide juurdepääsu abile, e, eriti juhtudel, kui neil ei ole ka haldussuutlikkust. me räägime siin ju rahadele juurdepääsust, mille on kättesaadavaks teinud rahvusvahelised institutsioonid ja doonorid. novembris Äh, toimub Arenguasjade Nõukogu ning ülemaailmne kriis saab olema seal äh, selle ettevalmistamisel oluliseks prioriteediks. loodetavasti toetate teiegi mind. selles kontekstis on paindlikkuse parandamine eriti tähtis. komisjon on töötanud koos IMF-i ja Maailmapangaga töötamaks välja laenupõhine abi andmine. Vulnerability Flexi raames. kakssada miljonit antakse nendele AKV riikidele järgmise aasta jooksul, kes, kes seda soovivad, see puudutab ka abi sotsiaalsektoritele. ma kinnitan teile, et läbi selle vulnerability flex mehhanismi rahastamine ei jäta lünka sihtotstarbeliste reservide kasutamisesse. riigid, mis on abikõlbulikud selle programmi raames, saavad kasu ka teistest meetmetest, millega komisjon tuli välja oma aprilli teatises. näiteks puudutab see ad hoc riigiraporteid, vahearuandeid ja nii edasi. mis puudutab eelarve sihtotstarbelist, eelarveabi sihtotstarbelisust, siis tuleb öelda, et praegugi juba saavad, abi saavad riigid kasutada neid rahasid nii, kuidas eh, see aitaks kõige paremini lahendada sotsiaalseid probleeme. kümnenda EDF-i vahearuanne annab meile hea võimaluse välja selgitada uued vajadused ning anda hinnang sellele, kas neid vahedusi saab paremini lahendada üldise või eelarvelise toetuse kaudu. vahearuanne annab ka meile võimaluse üle vaadata eelarveabi profiil iga AKV riigi puhul ning tulla välja muudatustega või äh, reservist lisarahade eraldamisega mis puudutab Bretton Woodsi institutsioonide reformi, siis meie võim on siin loomulikult piiratud. IMF-i, äh, Maailmapanga Istanbuli äh, kohtumisel arutatakse reformi samuti, seal oleme kohal mina ja härra Almunia. seal on näiteks ettepanek äh, Sahara taguse Aafrikale kolmanda koha andmisest ning Maailmapank uurib praegu ka uut, teisi reformi ettepanekuid. mis puudutab nüüd äh, ebaseaduslikke rahavoogusid, tahaksin ma kinnitada proua Jolile, et ma olen komisjoni teenistustele juba andnud korralduse uurida, kuidas parandada maksu ja, ja rahanduslik, rahanduslikku haldust, kärpimaks ebaseaduslikke rahavooge. kogemus on näidanud, et me peame parandama mehhanisme, millega ametlikku arenguabi antakse rahvusvahelise abi tõhususe tegevusplaan, mis võeti vastu Akra äh, agenda raames, on praegu tähtsam kui kunagi varem. praegusel keerulisel ajal on meil eriline vastutus maailma vaeste ees, tagamaks, et meie abi kanaliseeritaks tõhusalt. oma aprilli teatises rõhutas komisjon ka seda, et innovatiivsed rahastamismehhanismid anna, annavad oma tõhusa panuse äh, ametliku arenguabi kõrval. me oleme õhutanud liikmesriike kasutama kõiki vahendeid, ka mitteametlikku arenguabi, näiteks äh, panema paika äh, eraldi abiskeeme lennunduse, lennupiletite valdkonnas kahe tuhande kümnendal aastal toimub suur konverents, mille on konver-, korraldanud prantslased ning kus osaleb ka komisjon, suur tänu! aitäh, härra volinik, nüüd võtavad sõna fraktsioonide nimel kõnelejad, esimesena härra Enrique Guerrero kolmeks minutiks. suur aitäh, härra president, suur aitäh, härra volinik! täpselt aasta tagasi algas, sai alguse Lehman Brothersi kokkukukkumine ja siis oli meil võimalus lihtsalt eh, seda kokkuvarisemist pealt vaadata, kuid olukord aina süvenes, see kasv, see kriis kasvas üle reaalmajandusele ja me jõudsime selleni, et meil on tegemist negatiivse majanduskasvu ja tööpuuduse kasvuga. nüüd on olukord, kus tööstusriigid tõusevad juba aegamisi jalgadele, nagu näiteks Saksamaa ja Prantsusmaa, kes praktiliselt on juba kriisi ületamas, kui mitte ületanud. Äh, nii nagu rääkis ka Äh, volinik täna ollakse eeldusel, et kogu Euroopa Liit tervikuna äh, väljub peagi kriisist, samas aga on arengumaad tõsises kriisis ja nendel saab selle kriisi ületamine olema ka väga keeruline. Nad, äh, kuidas see ka poleks, nemad ei vallandanud seda kriisi, kuid nad kannatavad selle all kõigist enam neil ei ole võimalusi töökohtade loomiseks, neil ei ole võimalik kuskilt saada otseinvesteeringuid, nad saavad äh, vähem arenguabi ja nende su-, nad põrkuvad äh, kaubanduspiirangutele ja kaubandustõketele meie rääkisime pikka aega oma majanduse stabiilsusest, sellest rääkisime suhteliselt äh, lühikese aja vältel, kuid äh, arenguriikides võib see stabiilsuse saavutamine kesta kümme aastat ja see toob endaga kaasa kaotatud põlvkonna. tahaksin peatuda ka sellele, et möödunud nädalal esitas komisjon kaubanduspiirangute aruande. sellest ilmnes selgelt, et terve rida riike on kaubanduspiirangud taas sisse viinud ja see on ka arenguriikidele äärmiselt kahjulik. paljud tööstusriigid ei täida ka äh, arenguriikide suhtes võetud äh, abi andmise kohustusi ja nüüd neil tänu sellele puudub arenguriikidel võimalus selles äh, ränga kriisiga toime tulemiseks. ma arvan, et on oluliselt äh, oluline tõsta äh, doonorriikide ja toetuse saavate riikide vahelist koostöö, me peaksime mm, suutma vähendada bürokraatiat ja tagama seda, et abi tõesti nende riikideni jõuaks olen kindel, et komisjon toetab meid selles. suur aitäh, äh, Louis Michel, palun. Monsieur le commissaire, madame la présidente de la kolm ja pool minutit. härra president, härra volinik, arengukomisjoni esindaja. ma arvan, et äh, võib-olla ma kordan siin juba eelkõnelejaid, kuid minu arvates on väga oluline, et on asju, mida lihtsalt tuleb korrata, sest siis võib äh, ühel päeval ka äh, kuuldud, kuuld-, kuuldud osutuda. jah arenguriigid, nagu ka meie ole, meie oleme kriisist puudutatud kuid öö, arenguriikid kannatavad selle all rängemalt, kuna öö, kõik öö, tootmisvaldkonnad, teenusesektor arenguriikides on kriisis. on, mul on hea meel, et teie, härra volinik, viitasite vajadusele öö, kiiremini, paindlikumalt reageerida selles olukorras arenguriikide vajadustele. ma pean siin silmas ka öö, otseste areng, otsese arenguabi osutamist. see aitaks toetada neid riike on kahju, et G kahekümne riigid pole alustanud rahvusvahelise finantssüsteemide ümberkorraldamist, ma pean silmas Maailmapanka, IMF-i ja nii edasi. nii nagu proua Jolie rõhutas, kaheksakümmend kaks protsenti IMF-i uutest laenuressurssidest on läinud Euroopasse ja ainult üks koma kuus protsenti Aafrika riikidesse. samas on G kakskümmend riigid lubanud öö, oma toetust arenguriikidele, kuid esiteks ei ole see kõik nendeni jõudnud ja teiseks ei aita see päris kindlasti vajalikul määral maailma kõige vaesemaid riike. seetõttu me peame tunnistama, et me ei suuda täita kõiki neid lubadusi öö, neid kohustusi, mida oleme endale võtnud. terve rida riike on vähendanud äh, oma arenguabi näiteks Itaalia viiekümne protsendi võrra. see, ma arvan, et niisugune käitumine ja suhtumine on vastutustundetu. tahaksin kuulda äh, teie arvamust selles küsimuses mm,. jah, äh, ma kuulsin, et Maailmapank kavatseb luua toetusfondi, ma tean, et te kavatsete isiklikult võidelda senisest aktiivsemalt äh, maksuparadiiside vastu jah, sellest oleme ka varemgi rääkinud, kuid on üks moment, mis on tõesti oluline. nimelt kaubandusabi ma arvan, et see on majanduspartnerluse tingimustes loomulik, et arvestatakse teise osapoole keerulise olukorraga, kuid ma arvan siiski, et eurooplased peaksid endale võetud kohustusi eh, täitma. sees ja eraldama kaheksa koma kaheksa eh, miljardit eurot arenguabiks. me peame silmas pidama, need lubadused, mida me oleme võtnud endale, tuleb täita, kuid samas öö, eh, arvestama sellega, et kriitika, kriisiga toimetulemine on meie kõigi jaoks oluline. proua Zimmer, proua Jolie esitatud küsimus väljendab selgelt, milles on arengupoliitikute jaoks üldse asja olemus kõik need otsused, mis on vastu võetud, muuhulgas viimaselt G kahekümne otsusel on jäänud paberile, on antud lubadusi, kuid need ei ole jõudnud öö, äh, konkreetsete tulemusteni. seetõttu ma ei mõista, miks ei tööta me välja enne Pittsburghi tippkohtumist Euroopa äh, Liidu poolset resolutsiooni et me saaksime siin vastu võetud otsuseid ja tehtud avaldusi silma äh, pidades ka härra voliniku ja härra Micheli poolt öeldud äh, sest muidu, kui me seda enne Pittsburghi ei tee, siis meil ei õnnestugi avaldada poliitilist survet G kakskümmend riikidele, meil ei õnnestu neile selgelt mõista anda, et niisugune äh, lubaduste andmise poliitika on kahjulik ja ilmneb, ilmselt ei õnnestu meil ise enne Pittsburghi seda siiski teha. see on eriti oluline tegelikult samas, sest et kõige vaesemate riikide toetamine äh, ei saa olla teisejärguline küsimus mistõttu palun teid, härra volinik, et te täiesti äh, konkreetsetest tulemustest, mis ja kui need Pittsburghis saavutatakse, oskaksite meile öelda kuidas, mil määral ja kus need tõepoolest konkreetselt ellu viidi. me vajame kiiret, tõhusat toimimist. meil on oluline, et me ei peaks seisma silmitsi inimestega, kes meie silme all on sunnitud vaesuse ja nälja tõttu surema. aitäh. proua Gretu aitäh, härra president, härra volinik, nagu te teate, et äh, siis see raport ütleb, ütleb, panustamine on vähenenud kolme koma kuue miljardi võrra äh, ja see peaks toetama äh, riike, kes vajavad kõige rohkem abi ja see on kõige suurem lõhe, mis on tuvastatud vajaduste ja, ja kättesaadavate summade vahel ja aga me ei saa hakata tohutult raha bilansi eh, tasakaalu jaoks eh, kulutama. Eh, iga valitsus loomulikult vastutab ise oma valitsuse eest, aga on ebaaus näha, et kõige vaesemad riigid saavad kõige rohkem mõjutatud majanduskriisist, kuigi nende vastutus siin on kõige väiksem on öeldud, et humanitaar põhjusteks kaotate, kasutatakse liiga palju raha, seetõttu tahaksin äh, siiski pöörduda tähelepanu sellele, äh, milline on risk, kui me arengumaid ei aita. Äh, siit tekib veriseid konflikte, tohutu migratsiooni, humanitaarkonfliktid. ma leian, et siin on vaja teha jõupingutusi, et ühest küljest, et käituda vastavalt meie kohustustele see tähendab seda, et me peame suurendama rahvusvahelist abi, äh, samas on vaja ka tõhusamat arenguabi. Äh, peame äh, viimase olukorra selleni, et sõltuvus humanitaarabist väheneks. paluksin, et volinik võtaks arvesse seda, mida ütles endine volinik härra Michel, et on vaja rohkem kaasata Maailmapanka ja IMF-i kui te tahate Istanbuli tippkohtumistel, tippkohtumisel midagi välja pakkuda, ei taha lõpetada enne, kui olen äh, avaldanud austust teie mandaadi äh, alguse puhul. Äh, soovin teile edu Aafrika tippkohtumisel, külastusel Zimbabwesse, abi andmisel Lääne-Aafrika üleujutuste ohvritele aga tahaksin öelda, et mitte ainult äh, Burkina Fasos ei ole katastroof, vaid ka Nigeeris, Nigeris, mis vajab äh, rahvusvahelist abi. Äh, samas mitte ainult üleujutuste puhul, vaid ka põua oht on suur arengud saare taguses Aafrikas on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 tahtsin lihtsalt öelda, et äh, olen äärmiselt pettunud, äh, me tahame aidata arenguriike küll majanduskriisist välja tulla, aga minu arust ei ole välja pakutud just eriti tõsine. IMF-i e abi on siiamaani olnud äärmiselt väike, tuleb vastu võtta sellised otsused, mis võimaldaksid vaesematel riikidel suuremat äh, mõju nendele otsustele, mis Bretton Woodsi süsteemi all vastu võetakse. kui me saaksime seda abi anda, meditsiinilist ja muud abi arenguriikidele, siis eh, need peaksid jääma samale tasandile eh, kriisieelsest ajast, kui Euroopa Liidu abi tohutult väheneb, siis see on väga halb, aga soovin teile siiski edu tulevases töös. proua Zaborska, palun. komissar suur aitäh, äh, härra president, härra volinik, äh, tegemist on äärmiselt olulise küsimusega ja me räägime sellest äärmiselt ajakohasel ajal. mitte ainult äh, sellepärast, et Euroopa Liit peaks, peaks saama selge ülevaate oma arenguabist, aga seda küsimust peab selgitama väga selgelt ka meie kodanikele, sest arenguabi ja rahastus sellele võib mõjutada väga suurelt erinevaid probleeme, näiteks migratsioon, epideemiad ja nii edasi. IMF on seda küll selgitanud, et hästi suunatud rahast võib olla suur kasu. nii et äh, see on see protsess, mida peavad kontrollima nii kasusaajad kui doonorid. Äh, oleme kuulnud siin mitmeid negatiivseid kommentaare meie arenguabi kohta, aga konsensus selles kuidas seda abi kasutada, ei ole kõikides äh, Euroopa Liidu riikides alati olemas. kui me mõtleme nüüd selle üle, kuidas seda rahastust suunata, siis sellest võib olla väga suur kasu. ja nüüd lõpetuseks sõna proua Essayale, kes on täna olnud äärmiselt aktiivne. aitäh! on väga oluline, et Euroopa näitaks siin oma moraalset liidrirolli ja et liikmesriigid täitaksid kõik eesmärgi, need kohustused, mis nad endale on võtnud, kaasa arvatud aastatuhande eesmärgid. me peame tõepoolest pöörama oma tähelepanu arengumaadele, see on erakordselt oluline, sest inimesed surevad seal lihtsalt nälga ja elavad sügavas vaesuses meil on oluline mitte ainult see, et meil oleksid ressursid, vaid et neid ressursse oleks võimalik ka otstarbekalt kasutada. muuhulgas näiteks selleks, et rakendada äh, arvut-, komputeriseerimisprogrammi Mosambiigis, suur aitäh! Thank you and aitäh ja nüüd lõpuks annan sõna volinik Tehuhtile Uh, suur tänu, härra president. armsad kolleegid. tõepoolest, kriis on mõjunud eriti halvasti kõige vaesematele riikidele. me ei saa selles osas enam midagi ette võtta, me saame ainult leida vahendeid nende aitamiseks. loomulikult kulub selleks rohkem aega kui arenenud maailmas, sest majandusmehhanismid äh, on sealkandis palju vähem arenenud. mitmed kõnelejad siin mainisid asjaolu, et liikmesriigid taganevad oma ametliku arenguabi kohustustest. kahe tuhande viiendal aastal leppisid liikmesriigid kokku et null koma viiskümmend üks protsenti Euroopa Liidu viieteistkümnest liikmest ja üks, null koma seitseteist protsenti Euroopa Liidu kaheteistkümne liikmesriigi puhul äh, tuleb saavutada SKT-st arenguabi määr kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks ning kahe tuhande viiendal aast-, viieteistkümnendal aastal peab keskmine määr olema null koma kolmkümmend kolm protsenti. mõningad, võttes arvesse mõningate liikmesriikide aktiivsemat tegemist, siis kahe tuhande kümnendaks aastaks peaks ametlik arenguabi jõudma null koma viiekümne kuue protsendini arvan, et kriisid peaks olema ettekäändeks lahjendada oma arenguabi. ja ma olen kindel, et liikmesriigid on endiselt pühendunud arenguabi eesmärkide täitmisele. kahe tuhande kaheksandal aastal suurenes Euroopa ametlik arenguabi umbes nelja miljardi võrra, null koma neljakümne protsendini areng, ametlikust arenguabist ja Euroopa arenguabi suureneb järjest. võttes arvesse liikmesriikidelt saadud infot, ennustame me, et äh, ametlik arenguabi jõuab viiekümne äh, kolme koma äh, nelja miljardini kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal, mis on null koma nelikümmend, nelikümmend neli, nelikümmend neli protsenti ametlikust arenguabist kahe tuhande kümnenda aasta ametlikku eesmärki, kollektiivset eesmärki ei täi-, ei täideta, aga kui liikmesriigid üksikult oma eesmärke ei täida, me sõltume suuresti nendest liikmesriikidest, kes üritavad oma eesmärke, kohustusi täita, aga me soovime, et, et kõik seda teeksid. see on liikmesriikide kohustus, mille nad on iseendale võtnud ja kriis ei tohiks siin olla vabanduseks, ähm, vähendamaks oma kohustusi. mitmed saadikud soovisid siin, et rahvusvahelist äh, vahelisi rahandusinstitutsioone reformitaks. ka mina toetan seda eesmärki. G kakskümmend 20 visandas täpse ajakava Bretton Woodsi institutsioonide reformiks ning tule-, sooviti, et kiirendataks ka ennem Londoni tippkohtumist paika pandud ajakava täideviimist ning uusi, uute ettepanekuteks kavat-, ka uute ettepanekutega kavatsetakse veelgi välja tulla ning lahendada ka seni üleval olevad probleemid komisjon rõhutab seda, et oluline on Maailmapanga teise reformifaasiga edasi minna, et sellega valmis jõuda maiks kaks tuhat kümme. Londoni tippkohtumine teisest aprillist kaks tuhat üheksa läheb ajalukku sellise G kahekümne kohtumisena, kus arenguküsimusi era-, arutati eraldiseisvana ja koos arengumaade esindajatega ettevalmistused äh, järgmiseks tippkohtumiseks olnud, on olnud intensiivsed, augustis kiid-, kiideti heaks kaheksasada, kakssada viiskümmend miljardit uut arenguabi, millest kaheksakümmend miljardit läheb äh, eriti vaestele riikidele. see on minu arvates positiivne areng minu eelkäija Louis Michel soovis ka paindlikkust. ta väitis, et eelarve toetusmehhanism on kõige paindlikum meie käsutuses olev instrument, see on loomulikult tõsi, aga see tähendab ka seda, et meil on vaja ka vastavat üksust arengumaades kellega me saaksime pidada poliitilist dialoogi ning meil on tarvis ka seiremehhanisme. meil on eelkõige siis tarvis miinimummääral koostööd nende poolt, kui see on aga saavutatud, siis arvan ma, et eelarveline abi on vägagi kohane protseduur. ma ei mõista päris hästi miks see resolutsioon, mille vastu võttis Arengukomisjon ja kus räägitakse ka G kahekümne kohtumisest Pittsburghis, miks selle üle ei hääletata enne Pittsburghi kohtumist? ma ei mõista seda. arvatavasti on sellel mingisugune tehniline põhjendus, aga minu arvates saadab see välja uuelt parlamendilt vale signaali kui te arutate resolutsiooni pärast Pittsburghi kohtumist. see, kui ma õigesti mäletan, toimub kahekümne teisest kahekümne neljanda septembrini. niisiis, enne meie järgmist kohtumist Strasbourgis oktoobris. see ei ole küll päris minu asi, aga ma nõustun nende kolleegidega, kes taunivad seda, et resolutsiooni seekord ei hääletatud. suur tänu. Thank you, commissioner. Let me just mention that this aitäh, härra volinik